So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. tere hommikust kõigile kolleegidele. tervitan äh, teid meie koosoleku teise päeva puhul. ma näen, et siin on veel kõnelusi käimas. meil on päevakorras äh, kahe tuhande kümnenda aasta eelarve ja need summad, mida me tahaksime meeleldi näha e- eelarves. Mm, paljud meist äh, olid suvepuhkustel, aga üks inimene tegi tööd, äh, see oli Juta Hauk. Äh, ja nüüd ma annangi talle raportöörina sõna selleks, et ta saaks meile tutvustada muudatusettepanekuid. aitäh, kui kolleegid nüüd kuulavad, ma tean, et mitte kõik ei saa saksa keelest aru, aga ma tahaksin rääkida ka mõningatest põhimõttelistest asjadest, sest mõned kolleegid on, paljud kolleegid on uued, nad ei tunne mind ja nad ei tea ka ilmtingimata äh, kohe kõiki asju, mis puudutavad eelarvet. ma tahaksin rääkida kolmest põhimõttelisest asjast. ühe, esiteks agentuuridest. meil on vahepeal tekkinud juba kakskümmend kaheksa agentuuri, mille eest mille puhul noh, on ka parlament äh, pädev äh, ja nad saavad siis äh, osa oma eelarvest või eelarve, Euroopa Liidu eelarvest. E, komisjon igal aastal koostab eelarveprojekti ja nõukogu tavaliselt nagu alati nende puhul vähendab eelarvet. see puudutab siis neid agentuuride inimesi, aga Äh, nad ei pea kohkuma, sellepärast et äh, meie tuleme alati tagasi eelarveprojekti juurde ja mm, see siis, nii tuleb mõista ka meie neid arv, arve, mis puudutavad agentuure, aga agentuure on väga erinevaid. mõned ei saa raha mitte üksnes meie eelarvest, vaid äh, nad sõltuvad ka näiteks tasudest, mis nad saavad oma töö eest see puudutab näiteks Kemikaalide Agentuuri, mis asub Helsingis, see puudutab EMEA-t, Euroopa Ravimiametit, mis asub Londonis ja nende agentuuride jaoks on ette nähtud nii-öelda sihtotstarbelised tulud, et kui nad ei ole oma eelarveraha eelarveaasta jooksul täielikult ära äh, kulutanud, siis nad võivad äh, need summad äh, eelarvereale äh, üle kanda ja siis, kui nad järgmisel aastal vajavad raha, kuna nad ei saa oma eelarve, tule oma eelarvega välja, siis nad saavad neid summasid kasutada ja, aga vahel komisjon nende, pole sellega nõus ja, ja kemikaalide agentuuri ja Ravimiameti puhul lihtsalt äh, oli äh, juba need summad eelarvesse ette, sisse kirjutatud, aga sellega ei saa äh, me nõus olla, sellepärast et need agentuuride eelarved sõltuvad äh, nende tasudest ja me ei saa ette ennustada, et kui palju tasusid nad saavad. see on erinev, see sõltub näiteks sellest, et palju ettevõtteid tellivad ravimi hindamise nii et äh, mõningatel juhtudel on minu äh, numbrid suuremad kui eelarveprojekti numbrid. ja agentuuride puhul veel see asi, et seal on loomulikult ka töökohtade plaanid ja me oleme pikalt agentuuride ja digiadministratsiooniga äh, võidelnud, et äh, oleksid sellised töökohtade plaanid, et äh, mis tagaksid agentuuridele võimaluse mõistlikult tööd teha, aga see tähendab ka seda, et meie parlamendina eelarvemenetluse käigus ei saa ähm, seda, nende agentuuride organigrammi äh, muuta. nii et me ei saa nagu äh, otsustada, et meie teame paremini kui komisjon või äh, või agentuurid ise, et millised, milliseid äh, inimesi on vaja nende agentuuride töö jaoks. see tähendab, et need muudatusettepanekud, mis ütlevad, et äh, me tahame kaks äh, AD töökohta kemikaalide agentuuri juurde saada, need tuleb tagasi lükata ja kui meie ei tee seda siin Keskkonnakomisjonis, siis teevad seda kes, eelarvekomisjoni liikmed, sest kahekümne kaheksa agentuuri puhul peab olema tagatud äh, mingi kord, iga agentuur, kes näeb eelarveaasta jooksul, et äh, ta olemasoleva personaliga hakkama ei saa, võib esitada taotluse äh, paranduseelarve koostamiseks ja seda me oleme juba varasematel aastatel näinud ning eelarveaasta käigus võib ka eelarve Äh, muuta. selle ettepaneku teeb komisjon. ja nüüd, nüüd räägiks veel uutest eelarveridadest. loomulikult äh, oleks väga meelitav luua uusi äh, eelarveridu poli-, poliitikate jaoks, mis on meile väga südamelähedased ja lihtsalt öelda, et see on meie poliitiline tase, tahe tore on, et siis me oleme küll näidanud ära, milline meie poliitiline tahe on, aga midagi muud äh, me ei saagi teha, sellepärast et eelarves saab äh, raha välja anda ainult selliste eelarveridade alusel, millel on ka õiguslik alus. see tähendab, et äh, meie ja eelkõige komisjon, kes peab eelarvet e-, teostama, ähm, neil on vaja õiguslikku alust, mille alusel siis saab eelarverealt raha välja maksta. ja mõned kolleegid ei, äh, kes seda ei kuulanud, äh, lõid eelarverea kliimafond ja äh, komisjon ei ole siiamaani võimeline seda kahtekümmet nelja miljonit välja andma Äh, ja otsib meeleheitlikult võimalusi, äh, kuidas seda olukorda muuta. et sellist asja ei ole mõtet teha, sest me piirame ise oma võimalusi, me paneme lihtsalt raha seisma, aga meil ei ole võimalust seda välja anda, nii et palun ärge loo-, loo-, looge uusi eelarveridu, vaid pigem otsige äh, olemasolevaid eelarveridu ja öelge, et jah, et siin me oleme nõus rohkem raha välja andma. ja kolmas asi, pilootprojektid, katseprojektid. kolleegid olid väga leidlikud, mis puudutab äh, erinevate katseprojektide asutamist terve rida esitatud äh, ettepanekuid võeti jälle tagasi, aga on veel mõned ettepanekud, mis, mida ei võetud tagasi. ma tuletaks teile meelde, et äh, katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed peavad alati olema sellised asjad, mis esiteks, millega esiteks kaasneks mingi Euroopa lisaväärtus. teiseks aga peavad need olema innovatiivsed ja uued projektid. ei tohi olla mingit õigusakti, mis sisaldaks juba selliseid meetmeid, sest muidu ei ole tegemist katseprojektiga põhimõtteliselt on tegemist küll parlamendipoolse huvitava algatusega, tegemist ei ole katseprojektiga. nii et äh, sellised asjad, mida härra Siiber on äh, ette pannud näiteks, ei ole äh, katseprojektid, mis tagaks Euroopa lisandväärtuse tekkimise ja sama käib ka kolleegi kohta, kes istub minu kõrval. ka tema esindas ühe sellise katseprojekti äh, taotluse, mis aga äh, ei ole mõistlik, sellepärast et on olemas juba vastavad uurimused, mida saaks kasutada ja mis äh, mida saaks kasutada selleks, et komisjonile, komisjoni üles kutsuda seadusandlikku ettepanekut esitama. aga piloot, katseprojektiga tegemist ei ole. Chris Davise kohta ütleks ma seda, et tema head ideed tulevad kolmveerand aastat liiga hilja sest ka madala süsinikuheitmega asjad ei ole enam katseprojektid. komisjon on juba tellinud uurimuse, mille tulemusi meile tutvustatakse järgmisel aastal, nii et komisjon on meist sammu võrra ees olnud, nii et tegemist ei ole katseprojektiga Chris Davisi ettepaneku puhul. ainus asi, mis minu meelest kvali-, klassifitseeriks äh, katseprojektiks on Toomas Ulmani ettepanek, mis puudutab hepatiit B-d ja nii palju minu poolt ja nüüd me võime hääletada yeah.. aitäh, ma arvan, et äh, see oli väga kasulik, et äh, sa tutvustasid meile agentuuri, agentuure ja eelarveridu puudutavaid üksikasju. mul on nüüd üks probleem ja ma palun, et äh, te minust nüüd aru saaks meil on kaks nõukogu esindajat, kes on äh, meil ukse taga, aga meil on vähemalt kümme minutit aega se vaja selleks, et äh, hääletada. nii et tegemist on te, kuna meil on tegemist täiesti uue parlamendiga, siis ma paluks, et äh, me hakkaks tõesti kohe hääletama ja ma palun, et kolleegid arvestaks sellega, et igaüks hääletab nagunii, nii nagu ta õigesti, õigeks peab, nii et muudatusettepanek viis, üheksa, üks, üks, Juta Haug, kes on poolt, kas on elektro-, kes on poolt, kes on vastu? erapooletult vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek viis, üheksa, null, viis, Juta Haug, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, üheksa, kümme, Juta Haug, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd äh, viis üheksa kaks üks äh, Chris Davis, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud. me peame kontrollima elektrooniliselt, kes on poolt? palun vabandust, ütleb proua Haug see nüüd ei puuduta Chris Davisi pilootprojekti, see konkreetne muudatusettepanekut, vaid seda, kuidas, äh, eh, mis puudutab eelarverida null seitse kui null kolm null seitse, äh, seal ma tegin samasuguse muudatusettepaneku, nii et äh, see muudatusettepanek ja minu järgmine muudatusettepanek on identsed, me oleme selle poolt. palun hääletage hääletamine on lõppenud. kolmkümmend viis poolt. vastu ei ole keegi, üks erapooletu, nii et vastu võetud härra esimees, kaks äh, kolleegi vähemalt ei saa oma hääletusmasinatega hakkama, neid on palju, üsna palju, härra esimees, on neid masinaid, mis täna ei tööta. härra esimees, no sellisel juhul, sellisel tulemusega võime me igal juhul rahule jääda, sest et äh, lõpptulemus ei oleks ju muutunud. aga vaatame, kas selles osas on võimalik midagi ära teha müssen wir noch abstimmen. siis me peame hääletama veel viis, üheksat, null, kuut. Jutta Hoogi muudatusettepanek, kes on poolt, no viis, üheksa, äh, null, kuus. kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. järgmine viis, üheksa, null, neli. Buzz Eichholt raportöör, palun. ma olin, ma tegin Bassile kõigepealt ettepaneku, et et me kannaks selle, mida tema äh, soovib, üle, aga pärast seda, kui ma olin rääkinud komisjoniga, ütles komisjon, et äh, see võib jääda ka Life plussi raamesse, sest nii et me võ... Äh, saame Buzz Eichhouti muudatusettepanekut hääletada sellisel kujul, nagu ta on esitatud selge, nii et suulist muudatusettepanekut ei tule, vaid sellisel kujul nagu PAS äh, selle esitas, viis üheksa null neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. viis üheksa üks neli, Jaanus Aaveri muudatusettepanek, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud vastu võetud. viis, üheksa, üks, kaheksa, Richard Siibori muudatusettepanek, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. viis, üheksa, üks, üheksa, Richard Siibor, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud. see tulemus ei ole selge mida me siis teeme nüüd nende hääletusmasinatega, mis ei toimi, proovime veel kord ja need, kes, kelle masin ei tööta, need peavad lihtsalt käe tõstma, palun hääletage. viis, üheksa, üks, üheksa on see, mida me hääletame. hääletamine lõppenud. nelikümmend kolm hääletanut, kakskümmend poolt kakskümmend kaks vastu, üks erapooletu. nii, palun vabandust, me peame äh, tõesti hääle kokku, hääli kokku lugema, sest et äh, paljud masinad ei tööta. palun sekretäriaadil kokku lugeda, kes on äh, muudatusettepaneku viis üheksa üks üheksa poolt. nii et loeme nüüd hääled kokku. aitäh, kes on vastu kes jääb erapooletuks? tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt, kolmkümmend kaks vastu. ja nüüd äh, viis üheksa kaks null Chris Daviselt, kes on poolt. kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. viis üheksa kaks kuus Jutu Haugilt, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, üheksa, üks, viis. Ähm, siin on kaks ähm, identset muudatusettepanekut, kes on poolt. siiski eraldi hääletus. esimene osa, kes on esimese osa poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. kes äh, on äh, teise osa poolt? kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, üheksa, null, kaheksa Juta Haugilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, üheksa, null, üheksa Juta Haugilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, üheksa, kaks, neli Toomas Ulmerilt, kes on poolt kes on vastu? erapooletud. siin me peame jälle hääli kokku lugema, kes on poolt? viis, üheksa, null, viis, üheksa, kaks, neli, kes on poolt? kes on vastu? napilt äh, äh, vastu võetud kolmkümmend poolt, kakskümmend kaheksa vastu kompromiss üheksa null seitse Juta Haugelt, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud vastu võetud. viis üheksa üks kaks Juta Haugelt, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud vastu võetud. viis üheksa kaks viis Toomas Ulmerilt, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud vastu võetud viis üheksa null kolm Basso Eichhout, Judith Sargentini, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sellega me oleme nüüd äh, hääletuse lõpetanud, ma tänan Juta Hoogi tehtud töö eest ja ma tänan teid mõistva suhtumise eest sellesse erakorralisse mm, mm, protseduuri.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 armsad kolleegid, lähme järgmise päevakorrapunkti juurde ja me, meil on au tervitada siin ma tean, et äh, siin on palju huvitavaid teemasid, aga palun keskendugem siiski tänasele tööle. Dagmar, me tahame tööd jätkata. saame alustada. nii et me tervitame meie hulgas äh, Rootsi kui eesistujariigi esindajaid. täna on meil äh, nad äh, koos, aga meil oli siin eile kaks eraldi Rootsi ministrit. ma tervitan siin Jüran Heglundi, Rootsi sotsiaalministrit, ministrit ja Maria Larssonit, kes on Rootsi eakate ja tervishoiuminister. ma arvan, et nad väärivad aplausi tere tulemast Euroopa Parlamenti, meil on väga hea meel, et te siin olete. me teame, et Rootsi eesistumise aeg on väga ambitsioonikas ja väga hästi ette valmistatud, me oleme sellel nädalal juba äh, sellest aimu saanud ja me oleme väga huvitatud sellest, mida teie meile oma teemade kohta räägite. et me aega ei kaotaks, siis ma annan kohe sõna Jüran Heklundile Tusen tack, herr ordförande, och tack för det varma välkomnande. aitäh, härra eesistuja, ma tänan äh, teid selle sõbraliku tervituse eest, ma arvan, et me saame kontakte üles ehitada ja need mängivad edasises töös suurt rolli. ja me teeme kindlasti koostööd oluliste küsimuste käsitlemisel. minu jaoks on suur au olla äh, siin äh, keskkonnakomisjonis, me räägime keskkonnaküsimustest ja ja nende käsitlemisest. ja minu jaoks on väga suureks privileegiks, et ma saan terviseküsimustega tegeleda, sest need on meile alati eriti südamel ja eh, meil on väga südamel ka äh, nende tervis, kes meie, meie lähedaste tervis, Europarameeter äh, tegi küsitluse, kus äh, tarbijakaitse ja tervishoiu küsimusi Euroopa äh, kodanikud pidasid väga olulisteks Euroopa Parlamendi valimistel. nii et meie tegeleme siis just nende küsimustega ja meil, meie, me peame neid väga äh, põhjalikult käsitlema ja seda me ka teeme. Euroopa kodanikele tuleks tagada juurdepääs parimale tervishoiusüsteemile, niivõrd kui see võimalik on, loomulikult Euroopa Liit saab anda panuse võimalikult hea tervishoiusüsteemi tagamisse, hoolimata sellest, et äh, tervishoiusüsteem on liikmesriikide pädevuses. Euroopa Liidu äh, tasemel võetavate algatuste jaoks on ka teatavad piirangud ette nähtud, aga hoolimata sellest, et tegemist on äh, liikmesriikide pädevusega, äh, saame me Euroopa Liidus teha koostööd, õppida üksteiselt palju, vahetada kogemusi tervishoiu küsimustes ja lõppkokkuvõttes saavad kodanikud liikmesriikide vahelisest koostööst ka kasu Need küsimused, mida ma täna tahaksin käsitleda, äh, on need, äh, kus äh, parlament ja nõukogu peaksid tegema koostööd ja see koostöö peaks looma eeldused otsuste langetamiseks, mis ähm, peaks tagama Euroopa Parlament, Euroopa kodanikele parema äh, tervishoiusüsteemi. tegemist on patsientide õiguste direktiiviga, mis puudutab äh, tervishoiuteenuste osutamist äh, ja äh, teises liikmesriigis. ja ma loodan, et meie koostöö, et meil saab olema hea koostöö sellel sügisel. meie soovime omalt poolt väga head koostööd Euroopa Parlamendiga, see on meie huvides, see on teie huvides ja loomulikult on see eelkõige kodanike huvides selleks, et me hoolimata oma erinevatest rollidest saaksime koostööd äh, tugevdada ja seeläbi ähm, saavutada olukorra parandamist, mida me kõik soovime. ma lühidalt tutvustan teile neid küsimusi, mis Root-, mida Rootsi eesistujariigina peab äh, sellel sügisel kõige prioriteetsemateks. mina vastutan siis äh, tervishoiu ja, ja farmakoloogia küsimuste eest. meil ja äh, ja sügis äh, saab olema väga töörohke. meil on väga palju erinevaid küsimusi, meil on vähe aega nende küsimuste jaoks ja see tähendab, et äh, Rootsi eesistujariigina on suure väljakutse ees, aga me oleme veendunud, me saame sellega hakkama me oleme lootusrikkad seetõttu, et meil on palju abilisi, kes äh, meid meie töös aitavad ja me teame, et me ei saa üldse ise hakkama saadagi. tegemist on äh, koostööga teiste liikmesriikidega ja Euroopa Parlamendiga ja loomulikult komisjoniga, et me üldse saaksime kuskile jõuda. selle äh, seoses tahaksin ma tänada eesistuja, eelmiste eesistujariikide kolleegidele, Tšehhi ja Prantsusmaa äh, kolleegidele, äh, kolleege, äh, viimastel kuudel on tehtud väga palju asju, ähm, eriti patsientide õiguste direktiivi vallas ja mm, antibiootikumide resistentsuse vallas ja seetõttu on meil nendes küsimustes võimalik jõuda kokkuleppele ka järgnevad eesistujariigid, Hispaania näiteks, on loonud meiega head koostöösidemed, nii et äh, need tagavad kindlasti äh, ka töö järjepidevuse. me võtsime eesistumise üle esimesel juulil, te teate seda, ja tegemist oli väga kiire algusega, sellepärast et äh, Jönköpingis äh, kuuendal ja seitsmendal juulil oli meil kohe äh, kohtumine, kus me rääkisime patsientide õiguste direktiivist ja eelkõige tegelesimegi seal parlamendi muudatusettepanekutega. me vaatasime väga põhjalikult läbi esimese lugemise muudatusettepanekud selleks, et kõik liikmesriigid teaksid täpselt, et milline on parlamendi positsioon me rääkisime ka sellest, et äh, kuidas me saaksime parlamendi positsiooni kõige paremini arvesse võtta, ministrid viitasid olulistele valdkondadele ja nii me tahaksime ka edaspidi tegutseda. sellel äh, ministrite kohtumisel rääkisime ka antibiootikumide resistentsusest ja alkoholiprobleemidest ja ka uuest gripist. esimesel detsembril toimub äh, põhiministrite kohtumine äh, Brüsselis, aga meil on kaheteistkümnendaks oktoobriks nähtud ette ka üks täiendav ministrite kohtumine selleks, et käsitleda gripi küsimusi, on ka ekspertide konverentsid, me äh, ja neil tegeletakse e-, väga erinevate küsimustega ja sinna kutsutakse loomulikult ka ministreid ja parlamendi liikmeid. me loodame, et äh, Euroopa Parlamendi saadikud osalevad aktiivselt meie töös selleks, et äh, meil oleks äh, alati võimalik vastastikku konsulteerida ja poliitilist suunda mõjutada. nüüd räägiks äh, täpsemalt erinevatest teemadest. patsientide õiguste direktiiv, mis puudutab siis tervishoiuteenuste kasutamist teistes liikmesriikides tegemist on poliitiliselt väga tundliku teemaga, meil on väga erinevaid äh, vaatenurki erinevates liikmesriikides, ka Euroopa Parlament on väljendanud selles küsimuses äh, väga selgesõnaliselt oma seisukohti. nagu öeldud, äh, komisjoni direktiivi ettepanek tekitas väga palju huvi, sellest räägiti juba ka Prantsusmaa ja Tšehhi eesistumise ajal. selle direktiivi puhul esmajoones on tegemist sellega, et äh, luua äh, ühtne õiguslik praktika ja nõukogu sooviks äh, leida tasakaalustatud lähenda-, lähenemisi, et patsientidel oleks õigus saada teistes liikmesriikides tervishoiuteenuseid, aga teisalt peavad liikmesriigid oma tervishoiusüsteemi hästi korraldama ja me saime ka kätte ka parlamendi vastavasisulised soovid, me saame, soovime saavutada poliitilist kokkulepet nõukogus selles küsimuses, aga see sõltub sellest, kas liikmesriigid äh, soovivad seda piisavalt ja kas nad soo-, soovivad äh, konstruktiivselt dialoogis osaleda, sest et vaja on jõuda kompromissile, me oleme teinud juba suuri edusamme, aga mõned äh, küsimused ei ole veel selged, näiteks direktiivi rakendusala, kas tegemist on eratervishoiuteenustega, mis ei ole ühtse tervishoiusüsteemi osaks, kuidas liikmesriikide vahel tervishoiusüsteemis tuleks neljanda mm, peatüki raames koostööd teha ning ähm, oluline on ka ähm, adekvaatne mm, kvaliteedi ja turvalisuse tase piirilaste tervishoiuteenuste puhul, need on küsimused, mida veel ei ole lõpuni lahendatud, aga ma loodan, et äh, Rootsi eesistumise ajal õnnestub meil jõuda nõukogus poliitilisele kokkuleppele, ma loodan seda ja ma loodan, et äh, nõukogu, parlament ja komisjon to-, toetavad meid täiel määral äh, ühise seisukohaga, mis teiseks äh, Äh, lugemiseks oleks heaks aluseks ning äh, ravimite pakett. teine küsimus on õiguslike instrumentide küsimus seoses äh, siseriiklike meetmetega. Te teate, et tegemist on kolme osaga teavitamine, elanikkonna teavitamine, ravimite kopeerimine ja ravimijärelevalve. ma Tšehhi eesistumise ajal selgus, et paljud liikmesriigid äh, arvavad, et ähm, paketi äh, kaks äh, viimast osa on olulisemad kui esimene ja Rootsi eesistujariigina saab sellega nõus olla, ei saa sellega nõus olla, nii et seetõttu nõukogus praegu me ei, ei jätkas selle teema käsitlemist nõukogus, oli probleeme näiteks äh, reklaami ja teavitamise vahele piiri tõmbamisega, mis on raske ja paljudes liikmesriikides toodi esile ka ähm, põhiseaduslikke vastuväiteid. ja mm, nõukogu siis tegeleb äh, kahe ülejäänud osaga äh, koopiaravimite võltsravimite puhul äh, tul-, tuleks äh, tagada võimalused äh, tõhusamalt nende vastu võidelda ning, ning ka rohkem teavitada nende kõrvalmõjudest me tahame sellel alal tööd teha ja kaasata ka Euroopa Parlamenti, ma loodan, et me saame selles küsimuses olla ka intensiivsemalt teiega kontaktis, me oleme väga huvitatud sellest, et meil oleksid eh, head kontaktid parlamendiga, eh, mis eh, on juba head, aga mida me tahame siiski veelgi parandada. me tahame selles valdkonnas jõuda nii kaugele kui võimalik. ning teine asi, mis on ka väga oluline, see puudutab antibiootikumide resistentsust ja e-tervist. minu pädevusvaldkonnas olen ma võtnud, teinud algatusi selleks, et nõukogu teeks lõppjäreldusi kahes valdkonnas, mis on väga südamelähedased minu jaoks. antibiootikumide res-, vastane res-, resistentsus on äh, suur oht tuleviku jaoks ja äh, tuleb äh, parandada ka hügieenitingimusi tervishoiusüsteemis ja tagada, et mm, ravimeid kirjutataks välja mõistlikult, aga on ka asju, millele ei ole piisavalt palju tähelepanu pööratud, nagu teadusuuringud ja uute antibiootikumide loomine on piisavalt, on liiga vähe äh, stiimuleid äh, uute ravimite loomiseks, mida meil on samuti vaja meil on äh, lõhe vajaduse ja uute liik-, mm, uute ravimite väljatöötamise vahel ning siin tuleks äh, tagada see, et liikmesriigid ja, ja ravimitootjad äh, jõuaksid uutele lahendustele, et meil oleks teine antibiootikumide põlvkond, mida me saame kasutada siis, kui antibiootikumide esimene põlvkond enam ei toimi. ning äh, nüüd räägiks edasi e-tervishoiust. me tahame võtta üle nõukogu järeldused, mis äh, koostööd selles äh, vallas tugevdada soovivad, me arvame, et aeg on küps selle jaoks, meil on olnud tehnilisi tõkkeid, aga need on vahepeal juba kõrvaldatud ja seetõttu on meil mulje, et äh, tervishoiusüsteemi on niimoodi võimalik kujundada turvalisemaks ja paremaks. tulevikus on sama summa eest võimalik saada rohkem tervishoiuteenuseid meil on tunne, et tegemist on väga suure potentsiaaliga, et me saame kasutada moodsaid tehnoloogiaid ja et äh, maksumaksja raha eest on võimalik saada rohkem, et võimalik on saada paremaid tervishoiuteenuseid suuremas hulgas. Äh, me tahame selles vallas teha ära kõik, mis võimalik. lõpetuseks tahaksin ma rääkida ka doonororganite äh, direktiivist me jätkame selle teema käsitlemist Rootsi eesistumise ajal, aga meil ei õnnestu äh, selle teema käsitlemist lõpetada. see on teema, mis äh, jääb kindlasti ka Hispaania eesistumise ajaks üles. Need olid siis äh, minu teemad. ma tahaksin nüüd rõhutada veel seda, et meil on eriti südamel see, et me teeksime head koostööd, sest meie eesmärgid on ühised ja nüüd ma annaksin sõna minister Maria Larssonile ja mul ja me, ja ma ootan huviga meie edasist diskussiooni ja edasist koostööd. aitäh! lugupeetud saadikud, ma olen väga nõus sellega, mida ütles härra, härra Heklund tõesti on väga tore siin olla, teiega tutvuda ja panna nii alus heale koostööle sellel sügisel. ma tahaksin äh, teid ka õnnitleda, tahaksin õnnitleda eriti just neid, kes äh, on parlamendis uustulnukad, kelle jaoks on esimene ametiaeg. ja ma sooviks äh, teile palju edu teie olu-, teie töös. mina tegelen rahvatervishoiu küsimustega ja ma pean ütlema, et äh, see teema ei ole mitte kunagi olnud nii aktuaalne kui täna. paljud väljakutsetest tervishoiu vallas on, nendega on võimalik paremini hakkama saada, kui me teeme koostööd Euroopas, sest et, et äh, kõik seisavad silmitsi samasuguste väljakutsetega. ei ole mitte ühtegi riiki, kes äh, äh keda säästaks äh, uus gripp ja see tähendab, et me seisame silmitsi pandeemia ohuga. ja me peame olema valmis äh, riik, siseriiklikul tasandil, Euroopa Liidu tasandil ja kogu maailmas. ja kõigepealt ma tahaksingi rääkida sellest, et äh, mida me teeme pandeemia vallas ja siis räägiks muudest tervishoiuvaldkonna prioriteetidest sellel sügisel liikmesriigid on juba pikka aega teinud ettevalmistusi äh, gripipandeemia tulekuks. kahe tuhande viiendal aastal äh, loodi Euroopa Haiguste Ennetamise Kontrollikeskus ja tegemist on agentuuriga, mis asub äh, Stockholmis. see keskus aitab liikmesriike gripi problemaatika, gripi probleemi puhul mm, keskusel, keskus hindas kahe tuhande seitsmendal aastal e, Euroopa Liidu riikide ettevalmistuse taset heaks, aga see tähendab, et on ka punkte, mille, mille osas tuleks rohkem ära teha ja sellest ajast saadik on muidugi võetud ka täiendavaid meetmeid meet me võime öelda, et me oleme nende küsimustega, nendest küsimustest rääkinud juba aastaid erinevatel ministrite kohtumistel, räägiti tingimustest ja ettevalmistustest ja et mis juhtuks siis, kui äh, meil oleks kriis koos kõigi negatiivid ne,, negatiivsete mõjudega ja loomulikult on meil ka ülemaailmne töö koordineerimine. tuleb viidata sellele, et Euroopa Liidus tehtav töö ähm, käib käsikäes WHO-ga. kokkuvõttes võib öelda, et koordineerimine ja valmisolek on Euroopa Liidus paranenud, hoolimata sellest, et seda on ikka võimalik äh, veelgi parandada. Tšehhi eesistumise ajal juba tehti tööd selle nimel, kolmekümnendal aprillil toimus erakorraline ministrite kohtumine ning loomulikult me jätkame seda tööd Jönköpingis juuli alguses toimunud mitteametlikul ministrite kohtumisel räägiti samuti gripist ja paljud arvasid, et äh, nõukogu peaks sügisel võtma vastu lõppjäreldused, mis äh, siis käsitleksid tulevikus äh, strateegiliselt olulisi küsimusi ning see on ette nähtud kaheteistkümnendal oktoobril toimuvale, toimuvaks ministrite kohtumiseks, selleks et rääkida gripist ja loodetavasti siis võtta ka vastu nõukogu lõppjäreldused. Ähm, nõukogu struktuuride raames me aktiveerisime jälle eesistuja sõprade grupi ja see puudutab eriti just nüüd gripi küsimusi ja mm, pandeemia multisektoriaalseid aspekte me, meil on vaja erinevaid küsimusi käsitleda, näiteks vaktsiine, vaktsiinide ühist hankimist nende liikmesriikide jaoks, kellel ei ole hetkel veel kokkuleppeid vaktsiinide pakkujatega. globaalset solidaarsust on vaja arutada ja inimeste teavitamist, multisektoriaalseid küsimusi millega saaks edasi tegeleda, tegeleda Euroopa perspektiivist. komisjon tegeleb praegu äärmiselt äh, intensiivselt äh, selle küsimusega ning äh, sü-, sügisel septembri keskpaigas on siis tulemas ka komisjoni teatis selle kohta. see töö on väga oluline, enne kui ministrite kohtumine kaheteistkümnendal oktoobril aset leiab. me peame kindlasti selle asja juurde tulema äh, sügisel tagasi ikka ja jälle ja me loodame, et äh, toetate meid ning äh, samuti võtate osa sellest tööst. ühtlasi tahaksin öelda, et juulikuus esitas komisjon omapoolse soovituse iga-aastase infokohtumise kohta mis tähendab seda, et liikmesriigid peavad paika panema tegevusplaanid, saavutamaks eesmärgid ja eesmärgiks on et, et äh, seitsekümmend viis protsenti üle kuuekümne viie aastastest inimestest saaksid vaktsineeritud. eesistuja riik äh, selle soovituse osas on ka läbirääkimistesse asunud. ja veel paar äh, päevakajalisemat küsimust. kõigepealt alkohol. Te olete kõik ilmselt kursis sellega, et äh, Rootsi käivitas juba oma eelmise eesistumise ajal aastal kaks tuhat üks süvendatud koostöö äh, alkoholi negatiivsete tagajärgede piiramiseks ja Euroopa Liidus on nüüd kokku lepitud ka äh, alkoholistrateegia osas ning see on kindlasti üks sellistest äh, olulistest valdkondadest, kus me tahaksime oma tööd jätkata. sügisel kavatseb Rootsi ähm, äh, koos tervishoiu peadirektoraadiga äh, korraldada nii Euroopa Liidu eksperte koondava, aga ka maailmast äh, mujaltki eksperte koondava konverentsi ja loodetavasti äh, on tulemas sellest noorte ja alkoholitemaatikat puudutava osas väga palju soovitusi. me keskendume tõesti praegu noorte alkoholi tarbimisse, reklaamitegevusse ja üldistesse negatiivsetesse tagajärgedesse. keskendume konverentsil alkoholi ja vaesuse vahelistes suhetes äh, sellele, kuidas alkohol mõjutab näiteks nakkushaiguste levikut vaesemates riikides ning ähm, seda tööd teeme kindlasti tihedas koostöös Maailma Tervishoiuorganisatsiooniga. ning ära ei tohiks unustada ka üheksandal septembril siin parlamendis äh, toimuvat äh, konverentsi, mille teemaks on alkohol ja rasedus ja te kindlasti tulete ja olete vägagi teretulnud nendele konverentsidele nüüd järgmine temaatika, narkootikumid, loodetavasti nõukogu saab kok-, vastu võtta soovitused selle kohta, kuidas me saaksime ennetada ja mõnes mõttes äh, lükata siis va-, äh, edasi noorte äh, narkootikumidest sõltuvusse sattumist. oluline on kindlasti rääkida sellest, mis puudutab narkootikumide kättesaadavust ja nii edasi samuti suitsetamine, suitsetamine on kahjulik nii keskkonnale kui ka tervisele ning kavas on äh, soovitus äh, tubakavabade alade osas ja loodetavasti nõukogu selle äh, detsembris ka vastu võtab. ja see lähetatakse ka siis parlamenti ja viimaseks keskenduksin tervisele ja väärikale vananemisele. meie ees on väga suured demograafilised väljakutsed, sellepärast et rahvastik äh, järjest vananeb ja vananeval äh, elanikkonnal on õigus äh, väärikale ja heale vanaduseale. ja see on kõik, see kõik tuleb siis veel sellel sügisel nõukogus arutelule. austatud parlamendisaadikud härra esimees, muidugi on palju asju, millele Euroopa peaks veel keskenduma, mida ma ei ole maininud, kuid kahjuks äh, need tuleb üle anda järgmistele eesistujatele. ja nüüd, kui lubate, olen valmis vastama küsimustele ja ootan huvitavat arutelu, suur tänu. aitäh mõlemale ministrile, ma Äh, arvan, et tõepoolest on te-, äh, tervishoid teema, mis huvitab kõiki inimesi ja millega tegeldakse meie komisjonis ka väga intensiivselt. meil on nüüd umbes äh, nelikümmend viis minutit küsimuste jaoks, kakskümmend inimest on soovinud sõna, nii et sõna saab igaüks üheks koma kahekümne viieks minutiks see käib ka koordinaatorite kohta, ma tõesti arvan, et igalühel on õigus sõna saada. Peeter Liise, palun. aitäh, härra esimees, aitäh äh, härra proua ministritele. üks märkus minu poolt, tõepoolest tervishoiuküsimuste tähtsus järjest suureneb, seda ma olen äh, nende aastate jooksul, mis ma siin töötan, ka märganud, kaks üks küsimus härra Häiklundile, mis puudutab patsientide õigusi, minu meelest on hea, et see on prioriteetne küsimus teie jaoks. palun äh, tutvuge uuesti täp-, tähelepanelikult äh, Euroopa Parlamendi ettepanekutega, tekstid, äh, ähm, mida mina olen näinud, puudutavad, seal on mõned asjad puudu, seal on võib-olla puudu ka mõningad eetiliselt tundlikud küsimused ja siis see vautšerite küsimus et äh, mis puudutab siis neid patsiente, äh, ke-, kellel on rahalisi raskusi, kui nad on saanud äh, äh abi ja ravimipakett, see on loomulikult äh, raske teema. mul on väga hea meel, et nõukogu ja komisjoni ettepanekud lihtsalt läbi ei lase, aga tuleks siiski ta-, küsida, et kuidas me saame tagada seda, et patsient saab rohkem sõltumatut teavet, mis ei tule üksnes tööstuselt ning äh, ma palun, et te tegeleksite mm, doonororganite puhul mm, komisjoni ettepaneku mm, punktidega kolmteist, neliteist ja viisteist doonorit, organite loomutamine peaks alati olema vabatahtlik, te peaksite selle samuti üle võtta ning veel üks väike muud märkus selle kohta, mida ütles proua Larson, me ei tohi uue gripi osas olla ei paanilised ega, ega hooletud, ma arvan, palun, et te eriti tegeleksite lastega, soo-, ma arvan, et tuleks äh, eriti arvestada laste oluliste vajadustega kõigi soovituste vallas. Dagmar Root, Piirand, palun tegemist ei olnud väga heade ähm, ettekannetega. ma ei saanud aru teie probleemidest, mis puudutasid patsientide õigusi, ähm, mis puudutab siis nüüd priva-, erapakkujaid, täiesti ükskõik, et kui mingi teenus on ühes liikmesriigis ette nähtud tervishoiusüsteemis, siis äh, peab see olema kättesaadav ka teises liikmesriigis, ükskõik kes neid teenuseid osutab. nii et sellele ei tohiks probleeme juurde tekitada, see käib ka kvaliteedi ja turvalisustaseme kohta, et äh, te peaksite tegelema selle teemaga liikmesriikide puhul, sellepärast et äh, seal on väga suuri kvaliteedi erinevusi. E, kvaliteedi erinevused on ka ühe li liikmesriigi siseselt, nii et ärge olge liiga äh, nõudlikud. ma ootasin kommentaari parlamendi äh, muudatusettepanekutele, Peeter Liise rääkis äh, sellest ka ja ma ise esitasin ka muudatusi harvaesinevate haigus, haiguste kohta. palun vaadake neid muudatusi. Äh, patsientide teavitamine oleks tõesti täiesti skandaalne, kui nõukogu selle teemaga ei tegele. probleemide lahendamine on nii teie kui meie ülesanne. kui on probleeme äh, teavitamise ja reklaami eristamisega, siis tuleb need lahendada, aga patsientidel on õigus saada rohkem teavet, kui nad praegu saavad. ravimi infoleht on äh, lihtsalt hädavajalik teave ja kui te ei tegele selle teemaga, siis äh, tegelevad selle teemaga patsientide organisatsioonid, sest neil on vaja rohkem teavet. inimesed ei saa olla rahul lihtsalt ingliskeelsete veebilehekülgedega, mis asuvad USA-s, et mm, te peaksite sellega tegelema, parlament tegeleb sellega ka. Antonia Pavanova, palun. suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka ministritele. Teie programm on väga ambitsioonikas ja see on väga teretulnud, sellepärast et tundub, et ähm, sügisel peame me tegelema siin komis peaasjalikult just nimelt rahvatervise paketiga, mis eelmise mandaadi jooksul sugugi nii ei olnud ja ilmselt tegeleme meie rahvatervisega rohkem, kui sellega on te tegeletud seni. minu huvi aga kas te kavatsete patsientide õiguse asja ka kaugemale äh, arendada, sest nagu Dagmar Roth-Berend ütles, tegemist ei ole mitte ainult piiriüleste patsientide küsimusega, vaid ka äh, meditsiiniteenuste turvalisust, kvaliteeti, selle juurdepääsu ning kõrgemda sellist tehnoloogiat palju-palju asju, mis tegelikult puudutavad patsiendi õigusi, neid ei ole arendatud, neid äh, teemasid ühtselt, on riike, kus asjad on kaugemale arenenud, teised tegutsevad vastavalt sellele, mida meditsiinitöötajad arvavad, et on patsiendile kõige parem. Te rääkisite mõnes, mõne sõnaga profülaktikast ja ennetamisest kuid kuivõrd on tulemas äh, raport äh, tervishoiu ja võrdõiguslikkuse osas, kas te kavatsete äh, siis selle komisjoni aruande põhiselt ka midagi edasi teha ja vaadata, mida me tulevikus saaksime teha ebavõrdsuste tasandamiseks liikmesriikide vahel, sest see on asi, kus asjad on jäänud praegu natukene toppama. ja veel farmaatsiapakett. see on äärmiselt delikaatne teema tegelikult ja väga palju oleme me teinud jõupingutusi selleks, et patsiendi õiguste ja tööstuse vahel leida tasakaal, aga seni pole see olnud ja kas oleks kuidagi võimalik tervishoiu ja ettevõtluse direktiivi vahel, vahel vähemalt jõuda lahenduseni? järgmine kõneleja, suur tänu. Raikon mul on küsimus, mis puudutab piiriülest tervishoidu. parlament rääkis sellest pikalt ja laialt, eriti sellest, milliseid tingimusi on vaja eelkinnitusteks, kus äh, piiriülesel valdkonnal on suhteliselt suur osakaal ja parlament tagas väga suure paindlikkuse, mis on positiivne ja te ütlesite, et te ootate konstruktiivset teist lugemist selle raporti osas. tegelikult mind huvitab see, kui palju Äh, tegelikult nõukogu saab toetada seda suuremat paindlikkust eelautoriseerimise osas piiriülese tervishoiu puhul, nii et võib-olla natukene täpsemalt selgitate ka seda. suur tänu lühidalt ja täpselt, väga hea, väga hea, Marina Janukutakis. Äh, proua Janukutakis ütleb, et kahjuks on tekkinud äh, eksitus, kuid järgmisena saab sõna Anna Vaskah sõna. minister Hägglund oh,, minister Larson um.... mul on küsimused mõlemale ministrile, kõigepealt härra Hedlundile. see puudutab äh, patsientidega seotud, äh, väga paljud taanlased Äh, lähevad Rootsi selleks, et äh, hambaravi saada. Äh, sama kehtib ka näiteks vähiravi puhul. minu küsimus on selline, kas selline lisapatsientide arv on mõjutanud Rootsi patsientide ootejärjekordade pikkust ja kui see nii on, siis kas on tehtud arvutusi selle kohta, kui palju lisatööd see tekitab, kui palju lisatöötunde. Äh, see kõik võib äh, osutuda probleemiks, kui väga paljud inimesed hakkavad üle piiri reisima. Äh, nüüd ähm, proua Larson, ma tahaksin teada, kas on mingisugune tegevuste nimekiri eakatele inimestele, kultuurisündmused, sporditegevused? ma tean, et mõnedes Euroopa riikides on selline asi olemas, kui see nii on, siis kas teil on võrdlevat statistikat tulemuste osas, mis näitaks, kuidas inimesed sellest on kasu saanud, aitäh? aitäh, Francois Grostet, palun. aitäh, ma pean härra ministrile ütlema, et ma ei olnud, ta ei veennud mind, kui ta rääkis patsientide õiguste direktiivist äh, Äh, ja ma olen nüüd selle teema raportöör pärast John Bowist, ma olen üsna murelik, sest et ma ei tundnud, et äh, ta tõesti tahaks neid asju ähm, arendada ja et ta ei tahaks aega kaotada. ma tahaksin teile meelde tuletada seda, et Euroopa Parlament nõuab, et äh, me lihtsalt toetuks sellele, mida ütles Euroopa kom-, kohus ja me ei soovigi midagi muud. asjad on täiesti selged, me ei soovi diskrimineerimist, äh, Euroopa kodanike diskrimineerimist tervishoiuteenuste osas. me tahame, et Euroopa kodanik saaks parima võimaliku ravi ja me saame lihtsalt tahame lihtsalt aidata inimesi, kes kannatavad. nii et ma ootan teilt äh, täpsustusi ajakava osas, Euroopa Parlament jälgib äh, väga tähelepanelikult seda, mis te meile ette panete, mis puudutab nüüd äh, ravimite võltsimist, tegemist on kuriteoga, me ei tohi aega kaotada. tuleb tõesti edasi jõuda selle teema käsitlemisel ning me peame, tahaks tunda ka, et te tõesti tahate selle teemaga tegeleda. ja nüüd proua minister, kes tegeleb eakatega, me tahaksin teile ette meenutada seda, et Euroopa Komisjon kahekümne teisel juulil võttis vastu kaks ettepanekut Euroopa Parlamendi ettepanekute alusel, mis peavad, mis äh, puudutavad neurodegeneratiivseid äh, Äh, haigus, eriti Alžeimeri äh, tõbe ja et meil on seitse miljonit inimest, kes Alžeimeri tõve all kannatavad ja et see, nende arv äh, kaks korda suureneb tulevikus, nii et vaja on teha mm, kõik, et tagada paremat koordineerimist teadusuuringute vallas ja mm, liikmesriikide vahel. ma tahaks teada, et kas, kas Rootsi eesistujariigina kavatseb ka seal midagi ära teha? Asa Vestlund. aitäh, Asa Vestlund, palun. suur tänu äh,, härra esimees äh,, väga hea näha Rootsi ministreid äh, taas kord äh, meie ees. minu küsimus, äh, esimene läheb Jüran Heeglundile sellel samal teemal, millest hetk tagasi rääkisime see ajakava tundub minu meelest olevat ja nende programm suhteliselt selline lahja, eriti ambitsioonikas see ei ole, mis puudutab patsientide liikumist. see kõik on parlamendiski tekitanud tõsiseid küsimärke. kas see kõik on seotud Rootsi valitsuse seisukohtadest või millestki muust, kas äh, Rootsi valitsus ei taha äh, saada kiiresti kokkuleppega ühele poole. teine küsimus on Maria Larssonile. see puudutab teemat, millest oli kuulda juba ka eile ja täna siis jälle ehk teisisõnu, kuidas koordineerida vaktsineerimist ja info äh, edastamist ähm, grippide osas ja eile räägiti meile siin hoopis teist juttu kui seda, mida Rootsi ütles eile pressi ees äh, vaktsineerimise kohta. siin öeldi, et riskirühmade vaktsineerimine öö, äh, leiab aset palju hiljem kui tervete inimeste vaktsineerimine. ehk teisisõnu, alles kuskil oktoobris hakatakse vaktsineerima kuidas seda kommenteerida, kuidas Rootsi eesistujana ja samas äh, riigina on jaganud absoluutselt erinevat informatsiooni. Christopher Fjellner, palun. Äh, suur tänu, härra esimees, äh, austatud ministrid. ma tuleksin tagasi selle küsimuse juurde mis puudutab ähm, infolehti tablett, ähm, ravimite juures, Günter Verheugeniga rääkisime sellest eile ja pigem sellest, et nõukogu ei soovi seda asja kuhugi edasi viia enamuse seisukoht on, et äh, see on iseenesest äh, vägagi märkimisväärne. kas ei peaks mitte prioriteeri-, prioritiseerima neid küsimusi, kus äh, lahenduse saamine on võimalik? aga praegu tundub, et see asi lükatakse nii kaugesse tulevikku edasi, et lihtsalt unustatakse ära, parlamendis on see asi olnud kaheksa aastat aruteludel ja seega ma tahaksin äh, kaevata selles osas, et ähm, me oleme väga pettunud, et Rootsi eesistumise ajal mingisuguseid arenguid ei ole tulemas. ja veel, äh, äkki selgitaksite, kuidas need äh, et kui vastu nõukogu sellele ikkagi on, väga raske on teiega koostööd teha, kui me ei tea täpselt, milles probleem seisneb, näiteks reklaami ja info edastamise vahel. millist infot peetakse heaks, tõsiseltvõetavaks informatsiooniks? tegelikult äh, saavad äh, heale ja kõrgekvaliteetsele informatsioonile ligi ainult need, kes kasutavad Internetti. ja seda kanalit tuleb ära kasutada, Internet meil ei ole aega oodata siin, kuni nõukogu muudkui mõtleb. ja tubakas, kas nuusktubakast ka midagi on tulemas? jah, tänke, Stavan Teastele. aitäh. ma tervitan äh, Šveitsi parlamendi delegatsiooni. tere tulemast äh, siin tervishoiu ja keskkonnakomisjonis Glenis äh, Wilmert suur aitäh teile, ministrid, nende ettekannete eest ja ka tulevaste vastuste eest. Te tõstatasite siin väga olulisi küsimusi, äh, millega me peame tegelema, aga mina tahaksin keskenduda äh, Alžeimeri küsimusele. see on siis küsimus esmajoones Maria Larsonile tegemist on väga olulise küsimusega, eriti just vananeva elanikkonna kontekstis, mis meil praegu Euroopas on ja see põhjustab palju probleeme ja raskusi nii patsientidele endile kui ka nende perekondadel. aga see põhjustab ka väga palju rahalisi kulutusi, umbes sada kolmkümmend miljonit eurot ähm, miljardit eurot, see on väga suur summa ähm, Äh, räägiti sellest, et liikmesriigid peaksid äh, oma teadusuuringud selles vallas koordineerima. Äh, see on valdkond, kus koordineeritud tegevus, üle-euroopaline koordineeritud tegevus oleks väga väärtuslik. selle küsimusega me ei saa oodata, see on väga kiireloomuline küsimus ning mina tahaksin teada, kuidas te tagate edusammud selles väga kiireloomulises küsimuses, aitäh! aitäh, Frederik Riis, palun. aitäh, ma teen väga kiiresti, sest et äh, mõningaid küsimusi on juba esitatud, ma tahaksin lihtsalt toetada omalt poolt ka äh, seda palvet, et äh, Alžeimeri tõve osas te natuke selgitaks, mida te ütlesite ja ma ei saa aru, et millised on prioriteedid, sest kas nüüd prioriteedid enam ei ole prioriteedid, ma arvan, et äh, võitlus äh, äh Alžeimeri tõve vastu ei ole mitte prioriteet, vaid seda on väga vaja. ja mis puudutab äh, härra äh, Heeglundi äh, sõnavõttu, siis äh, ma võtan teadmiseks äh, meie hiljutise töö vilja, mis puudutas siis doonororganeid. Te jätkate jõupingutusi äh, ja loodetavasti siis äh, Hispaania eesistumise ajal äh, me jõuame lõpule, äh, mis mulle meeldib, sellepärast et Hispaania on üks paremaid Euroopa riikidest doonororganite osas. ja mind huvitaks roh-, see haruldaste haiguste küsimus äh, me oleme tõesti väga palju selles vallas ära teinud ja see oli ka proua Grosteti teema ja me tegelesime selle teemaga ka professor Trakatellisega, kes enam ei ole parlamendi liige. Need on äh, Äh, haruldased haigused, kui me vaatame, aga Euroopas on siiski üsnagi palju inimesi, keda need puudutavad ja vaja on tõesti paremat koordineerimist nii patsientide osas kui teadlaste kui kui meditsiinipersonali osas, nii et ma tõesti tahaks teada, mida te sellest küsimusest arvate, ma tahaks teada, et millal te Ehm, selle küsimuse ka ehm, prioriteetsete küsimuste hulka arvata, aitäh. proua Michelle Rivasi, palun oh,. härra e-, eesistuja, härra ja proua minister, ma tahaksin rääkida ravimite paketist ja võtaks nüüd näiteks äh, uue gripi. mida me teame vaktsiinist? me ei tea, mis lisaained on lisatud äh, nendele vaktsiinidele. kuidas kohustada äh, laboreid mm, seda infot välja andma? et millised need abiained on? Te teate, et toksil Te teate näiteks, milline on alumiiniumi toksiline mõju, ähm, formaldehüüdi ja elavhõbeda toksiline mõju äh, ja mis puudutab siis äh, Euroopa Haiguste Kontrolli, Ennetamise Kontrollikeskust ja proua Jakabit, siis tema meile vastust ei andnud. minu teine küsimus puudutab seda, et öeldi, et äh, me hakkame maks-, massiliselt vaktsineerima, aga riskirühmad, lapsed, naised ja äh, hingamisteede haigustega inimesed äh, eile me kuulsime proua Kaabilt, et eh, neid ei saa esimesena vaktsineerida sellest, et me, sellepärast, et meil ei ole piisavalt äh, teadmisi ähm, meditsiiniliste mõjude kohta, nii et äh, ja kolmas asi, mis puudutab vastutust. ma tahaks teada, et kes vastutab ähm, tagajärgede eest, kas äh, labor, sest järjest rohkem äh, me näeme, et nii Euroop-, nii USA-s kui mujal ei taha laborid äh, järelmõjude eest vastutada, nii et äh, milline oleks siis Rootsi seisukoht selles küsimuses? aitäh. Merci, Miroslav äh, Mikolasic. Miroslav Mikolasic, palun. Dobrý deň všetkým, ďakujem za slovo, pán predsedajúci. tere hommikust ja aitäh, härra esimees, lugupeetud ministrid ma teen lühidalt. ma tahaksin õnnitleda oma kolleegi Rivasit, sellepärast et ta tegelikult esitas selle küsimuse, mida mina tahtsin küsida. see on just see, mida minagi tahtsin küsida vaktsineerimisega seoses, selles osas, mis puudutab hooajalist grippi ja seda uut grippi. nimelt ähm, küsimus, kes vastutab, on vägagi asjakohane kas ähm, farmaatsiaettevõtted vastutavad äh, või vastutavad riigid? kas äh, eesistuja võiks äh, initsiatiivi siin üles näidata? mind huvitab äh, ka organidoonorluse direktiiv, see on äh, küsimus, millel me peame silma peal hoidma. Äh, mina olen meditsiinitaustaga inimene ning ma mõistan, et me peame tegema edusamme selleks, et tagada siirdamist ootavatele patsientidele ka see meditsiiniline abi, mida nad vajavad. ma Äh, olen väga rõõmus, et Rootsi eesistujana keskendub ka uimastiküsimustele. uutes liikmesriikides eriti on äh, näha äh, selliseid suundumusi, et kasutatakse selliseid aineid, mis võivad hävitada noorte inimeste elusid ja väga paljud inimesed uut mitmetes liikmesriikides tarvitavad neid aineid. ja me loodame, et selles vallas midagi tõesti ära teete. V Evropskem parlamentu se zelo trudimo za konstanten napred-. suur aitäh. Euroopa Liidus me teeme kõik selleks, et edu saavutada ähm, ning ähm, meie tegevuse edu sõltub sellest, kui varakult äh, haigusi avastatakse. Äh, viimastel aastatel on äh, maksavähi juhtumite arv, mis on seotud B-hepatiidiga, tõusnud ja minu küsimus on järgmine. kas Rootsi eesistujana kavatseb maksavähi kaasata nõukogu äh, Äh, järeldustes ülevaatamisse äh, selles osas, mis puudutab äh, vähki. Ähm, alkoholi kuritarvitamine on samuti selle küsimusega seotud. mina tahaksin teie seisukohta täpsemalt teada selles küsimuses. aitäh. Estrela. Edith Estrela järgmisena. suur tänu. ma tahaksin tulla tagasi piiriüleste ähm, tervishoiuteenuste direktiivi juurde tagasi ja tahaksin rõhutada, kui oluline on eelkinnituste temaatika. me ei räägi siin mitte ainult tagatiste andmisest patsientidele. me peame omalt poolt tagama ka selle, et liikmesriikide tervishoiusüsteemid oleksid üle, elujõulised kus äh, haigekassad äh, annavad äh, üle riigi tagavad tervishoiuteenused ja see on väga oluline meil rõhutada oma raportis. teiseks, mis puudutab vaktsiine, kuivõrd sellele juba tähelepanu pöörati. viitaksin uudistele, mis on leidnud kajastamist avalikus meedias ja mida ei ole ümber lükatud, nimelt et äh, on täiesti võimalik, et äh, teatud vaktsiinidel on väga kahjulikud äh, kõrvalnähud ka tervetele inimestele. ja kodanikud küsivad täna, et võib-olla on vaktsineerimine hoopis ohtlikum kui selle gripi läbipõdemine. kas nõukogu võib anda mingisuguseid garantiisid seoses vaktsiinide kvaliteedi ja ohutusega? nagu kuulda on, pole olnud aega katseid läbi viia. ja lõpetuseks tahaksin tunnustust avaldada eesistujale selle eest, et nad on väga oluliseks pidanud alkoholi valdkonda, eriti noorte alkoholi tarbimist ja selle konverentsi korraldamist, mille ees võtan, mille osas võtan teie ees mütsi maha. suur tänu! aitäh, Corinne Lepage, palun! aitäh, härra eesistuja, teen väga kiiresti, kuna Michel Revasi juba esitas suures osas neid küsimusi, mida ma tahtsin esitada. ma arvan, et on väga ohtlik ja ma meelega ütlen seda nii, kujutada ette, et ei ole ühenduse äh, ähm, te teavet äh, gripivaktsiini kohta, uue gripivaktsiini kohta, et milline on liikmesriikide agentuuride äh, kaalukus, kui nad äh, räägivad erinevat juttu, räägivad üksteisele vastu. meil on väga selge seisukoht selles, et milline peaks olema Euroopa Liidu roll äh, teavitamise vallas ja ma kordan seda, mida ütles mm, proua Raud-Peerent riskide kohta, et tervisealane teave on äärmiselt oluline eriti meie jaoks siin, ja et äh, see äh, ei ole enam prioriteet, sest et on teisi äh, mm, prioriteete. nii et mina olen väga mures, et kui selle poliitikaga nii läheb, mis on ometigi nii oluline, et kuidas läheb siis veel teiste poliitikavaldkondadega? aitäh, Kristiina Gutierrez. president, brevemente suur tänu, härra esimees, ma teen väga lühidalt. räägin patsientide mobiilsusest. hispaanlasena toetan ma selle valdkonna reguleerimist ja samas toetan parlamendi, mitte nõukogu versiooni me peame siiski aga hakkama ennast liigutama selles küsimuses mis saab siis, kui Rootsi eesistumise ajal seda vastu ei võeta, sest Hispaania seda ei kavatse teha oma eesistumise aja jooksul. minu meelest äh, peaks sellest, peaks parlamendi dokumendi kas-, arutellu võtma juba praegu ja mitte äh, ei tohi lasta jätkata arutelusid äh, komisjoni dokumendi alusel. Te teate, et ähm, seoses operatsioonidega on kulud äh, väga erinevad. vaktsiinid, see küsimus on väga tõsine väga,, väga-väga tõsine. tundub, et see viirus ei olegi nii äh, tappev, kuid Hispaanias ja ma kujutan ette, et ka ülejäänud Euroopas ei ole isegi piisavalt kemikaale, et äh, vereproove läbi viia. üsna tihti me ei teagi paljude gruppide puhul, mida see vaktsiin endaga võib kaasa tuua. ja me ei tea ka, kes on, äh, kes võivad ol-, kes võivad kanda riski. nii et see kõik on väga keeruline ja ka diagnoosimine. suur tänu, Richard Seeber! aitäh! toimiv tervishoiusüsteem eeldab ka seda, et kulud, mis kaasnevad patsientide piiriülese ravimisega, et neid ka keegi kannaks ja üks äh, nende liikmesriikide probleem, äh, kellel on väga head äh, tervishoiuteenused, on, et neil on, teistel riikidel on nende ees palju võlgu. nii et mida kavatseb liikmes, Rootsi teha, et need liikmesriigid, kelle patsiente ravitakse teises riikides, ka maksaks need kulud kiiresti kinni? ja mm, teine küsimus, milline on asjade seis vautšerisüsteemi osas ja eeltingimuste osas? et kuidas teha seda patsientide jaoks mm, paremini toimimaks, et nad saaksid olla kindlad, et, et nad ei pea ise kulusid kandma ning kolmas küsimus, mis puudutab alkoholi, kas on tõesti mm, mõttekas korraldada selline konverents, sest just nimelt noored tarbivad järjest rohkem alkoholi ja sellega äh, kaasnevad suured probleemid, et kas Rootsi eesistujariigina ei saaks mitte mingeid tõhusamaid meetmeid võtta? Žil Panjol, palun. mõned, mõni sõna gripi kohta, millest kolleegid juba rääkisid ja mis muutub tulevate ähm, nädalate jooksul veel äh, aktuaalsemaks. Margaret Steinler äh, WHO-s ütles, et vastas küsimusele, et mida me teeme ja ütles, et meil on vaja poliitilist juhtimist, äh, head koordineerimist, head gripivastase võitluse tegevuskava. ma arvan, et Euroopa Liit, kus teie järgnevatel kuudel juhtrollis olete, peaks võtma selle juhi rolli endale, mitte üksnes teavitamise osas, vaid ka selles osas, mis puudutab äh, meditsiinilisi teemasid ja meil on küsimusi ka äh, kõrvalmõjude kohta, vaktsiinide kõrvalmõjude kohta, nagu kolleeg siin just mainis, et tuleb äh, vaadata ka vaktsiinide doose, nagu kui see asi on tõesti nii et, et kolmkümmend protsenti inimestest võivad ähm, saada äh, selle gripi, siis on meil liiga vähe vaktsiini. ja Michel Rivasi küsimus on ka väga oluline, mis puudutab siis neid erinevaid rühmi, kes äh, grippi võivad jääda et, et äh, nelikümmend protsenti surmajuhtudest on olnud ähm, äh, noortel inimestel, kes viie kuni seitsme päeva jooksul äh, on kopsupõletikku surnud. nii et me tõesti ähm, tahaks teilt vastuseid kuulda. Merci, Krista, Krista Klaas. aitäh, Krista Klaas, palun. aitäh, proua nõukogu eesistuja pandeemia küsimused on muidugi väga olulised meie jaoks ja me kindlasti oleme silmitsi küsimustega, millele võib-olla vastuseid veel ei saagi, aga mm, te viitasite äh, ühisele seisukohale, mis puudutab neid liikmesriike, kes ei ole veel vaktsiine äh, tellinud, kas äh, on kahtlusi, et lõppkokkuvõttes ei ole võib-olla piisavalt vaktsiini äh, kõigi jaoks ja mida kavatseb komisjon ja nõukogu selles osas teha, et meil oleks piisavalt vaktsiini ja, või kuidas seda siis jaotatakse? sest ka see on kindlasti suur äh, väljakutse teie jaoks. proua Larson, teie ähm, ministeeriumis äh, rahvatervise ja eakate ministeeriumil on kindlasti üsna palju väljakutseid. ma tahaksin ähm, rääkida siin toiduainete tähistamisest ja palun hoolitsege selle eest, et toiduainete tähistus oleks äh, hästi loetav ja et äh, eriti just vananevate inimeste äh, teavitamist äh, tuleks esile tõsta. ja mis puudutab nüüd alkoholi teemat, siis palun jääge keelekasutuses ähm, Mm, korrektseks, me räägime alkoholi kuritarvitamisest ja asju tuleb vaadata diferentseeritult, klaas veini hea toidu juurde on äh, siiski Euroopas kultuuri osa ja meie probleemiks on hoopis äh, alkoholi kuritarvitamine, et siin äh, teemaks on näiteks ka alkoholi kuritarvitamine raseduse ajal, et need on tõesti olulised. aitäh, lõpetuseks Horgo Hatsimarkakis, palun aitäh, härra minister Heeglund, ma tahtsin sõna võtta seetõttu, et te ütlesite, et patsientide teavitamise projektiga te praegu edasi ei tegele. ma pean ütlema, et mina sellest aru ei saa ja ma tahan protesteerida väga teravalt selle vastu ja pöörduda teie poole isiklikult, kuna te ise ju olete selle süsteemi pooldaja. ma arvan, et ei ole parimat ajahetke, et äh, sellist äh, süsteemi, kus, mis, mille me oleme äh, Rootsist Euroopa Liitu äh, eksportinud niinimetatud FAS-süsteem, et äh, miks me siis praegu ei peaks sellega tegelema? Teie peaminister on selle poolt, äh, Euroopa minister Cecilia Malmström, äh, kellega meile kohtusin, ütles, et Rootsi on selle poolt. ma pean ütlema, et meil on siin ka raportöör, kes on Rootsist ja kes kuulub teie valitsusparteisse, et mingit paremat ajahetke selle töö jaoks, mida me oleme juba teinud, tein-, kümme aastat teinud, ja kus me asjad oleme Euroopas tõesti Euroopa, eh, Rootsi tasemele eh, tõstnud, et pole mingit paremat hetke selle töö lõpetamiseks. ma soovin, et te nõukogus eh, ka kompromississe looksite, sest me ei taha seda, et me kahe tuhande üheksandal aastal ütleme, et me ei taha teadlikku Ähm, patsienti. siin ei juttu, ei ole juttu reklaamist, eile ka mainiti rekla-, reklaami, tegemist on eetikaprobleemiga ja tegemist on äh, mm, haigekassade probleemiga, kes ütleb, et teavitatud äh, ja teadlik patsient äh, läheb neile kalliks maksma ja kus me siis, kuhu me siis jõudnud oleme, kui me nüüd peame üt-, ütlema, et me ei taha teadlikku patsienti? tegemist oli tõesti mm, küsimuste, kommentaaride äh, Äh, laviiniga, te teate, kui, nägite, kui palju kompetentseid liikmeid siin on, nii et äh, kes siis soovib vastata, Jüran Heglund, palun. Äh, suur tänu. noh, üsna suur hulk küsimusi ja õnneks on mul vastuseid ka palju ja loodetavasti saame nad omavahel ka kokku panna, küsimused ehk siis vastustega, mis mul on. ma võtaksin eh, vabaduse grupeerida neid küsimusi natukene. osad küsimused puudu-, puudutasid konkreetselt patsientide liikuvusega seonduvat, mis on minu valdkond, siis olid küsimused ohtlikest oh, äh, ravimite ohutusest, mis on samuti minu küsimus ja siis organi äh,, organite loovutamise kohta need küsimused äh, on siis ka minu valdkonda kuuluvad ja üritan anda nii head vastused kui võimalik. nüüd äh, patsiendi liikuvusega seonduv. see, mida siin on öeldud, on kõik väga oluline ja ka küsim-, esitatud küsimused on väga tähtsad. Rootsi eesistujariigina meie ambitsiooniks ja eesmärgiks on äh, selle asjaga äh, praegu eesistumise ajal ühele poole saada. kuid samas te peate mõistma, et äh, me oleme vastamisi olnud väga paljude erinevate argumentidega liikmesriikidelt ja need on seotud väga paljude probleemidega ja me peame leidma endale kusagilt enamuse toetuse ja alles siis toome me selle parlamenti teisele lugemisele me peame kõigepealt nõukogus seega tagama enamuse oma seisukohtade taha ja eesistujana muidugi see meie ülesanne ongi Te olete kindlasti kursis sellega, et äh, tuleb saavutada tasakaal kõigepealt patsientide võimaluste ja õiguste vahel. patsiendil on õigus äh, saad, minna teise riiki ravile ja samas äh, tuleb tagada ka liikmesriikide huvid, et oleksid siiski säilimas sellised tervishoiuorganisa-, tervishoiusüsteemid, mis vastavad kodanike vajadustele, nii et esitati üsna mitu küsimust selles osas ja ma vastan sellele. üks küsimus oli nende niinimetatud tuusikute osas ehk teisisõnu, et kuidas maksta niimoodi, et maksad nii-öelda vautšeriga ilma konkreetselt rahata, see oleks väga hea lahendus, sest see oleks süsteem, mis avaneks siis mitte ainult neile, kellel on palju raha, vaid ka nendele, kellel on võib-olla natukene rohkem kitsas käes, nii et need on valdkonnad, mille puhul me teeme väga intensiivset tööd praegu. edasi, räägiti ka eh, nii eh, sellest eelkinnitusest, siin on väga palju erinevaid huve nõukogus ja me peame leidma sellise mõistliku lahenduse, mis meile osalt annaks siis lahenduse, kuid samas ähm, oleksid tagatud ka äh, patsientide vajadused äh, teinekord minna piiri taha abi saama. Äh, me tahame tõesti edusamme saavutada ja minu roll minu meelest just see ongi, et ma pean selle asja lõpuni viima, lõpule viima meie eesistumise ajal veel. ja ka selleks on mul vaja toetust otseselt on muidugi seotud see kõik sellega, et me peame, vajame nõukogus selle jaoks siis enamust, kuidas me muidu saaksimegi midagi saavutada. mis puudutab ravimeid üldisemalt, siis äh, äh ravimipaketis, mis on kolmeosaline selles osas ei ole praegu nõukogus näha küll lootust, et me Rootsi eesistumise ajal informatsioonipaketi osas jõuaksime kokkuleppele. nõukogus ei ole enamust selle asja lahendamiseks ja seega oleme otsustanud paketi kahele teisele osale keskenduda, mis on väga olulised ka. informatsiooni edastamise osa on tähtis, aga me oleme näinud juba praeguseks, et meie eesistumise ajal ei ole võimalik äh, lahendust leida sellega on seotud väga palju erinevaid äh, küsimusi ja osa nendest äh, on näiteks ka põhiseaduslikud, on liikmesriike, kellel on, äh, kelle põhiseadus ei luba sellist asja ja nagu te teate, põhiseaduse problemaatikat ei saa lahendada kuue kuuga. selliste probleemide lahendamiseks on väga sügavaid uurimusi ja arutelusi ja kui see ei toimi, siis tuleb leida mingisugune teine viis, kuidas lahendus leida nüüd äh, nii-öelda spetsiifilised ravimid, see kõik on väga oluline. ja kui lubate, siis alustan kõigepealt haruldastest äh, haigustest. liikmesriigid ähm, on jõudnud kokkuleppele nõukogu soovituse osas äh, selles kohas, et meil on vaja ühtset koordineerimismeetodit harv, harva esinevate haiguste puhul meil oleks vaja andmebaasi, kust oleks võimalik saada informatsiooni ja et see oleks piiriülene andmebaas. praegu aga on veel äh, liiga vara öelda, kuidas see asi hakkab välja nägema. harvaesinevate äh, haiguste puhul on Rootsi käivitanud pilootprojekti, mis on siis otseselt seotud äh, spetsiif-, spetsravimitega. kahekümne üheksandal juulil peeti Stockholmis konverents, milles otsustati käivitada pilootprojekt info kogumiseks ning info edastamiseks. selle kohta, milline mõju nendel ravimitel võib olla. ja teine kohtumine selle projekti raames leiab aset sügisel. see kõik on meie meelest väga huvitav, sest et äh, isegi kui on liikmesriike, kus ainult paar inimest äh, kannatavad mingisuguse haruldase haiguse all, on ka neil õigus ravile saada. ja, ja kokku, kokku ju Euroopas on neid ikkagi üsna palju. ja seega tuleb teha koostööd ka piiriüleselt, et me saaksime ka nende patsientide vajadustele lahendused leida kas nüüd oli veel küsimusi, ma täpselt ei teagi. esitati küsimusi vaktsineerimiste kohta, mis on Maria Larsoni temaatika täpsemalt. ja organidoonorlus. siin oleme teinud väga tihedat koostööd Hispaania kolleegidega ning küsimus seisneb selles, et äh, inimesed peavad äh, olema valmis äh, oma organeid loovutama ja Hispaanias on oskusteadmised väga suured selles vallas. väga oluline on, et me leiaksime ohutuid ja väga äh, stabiilseid meetodeid selleks, et eh, elundidoonorlus saaks jalad alla ja me teame, et on liikmesriike, kus eh, töö eh, ees on veel pikk, enne kui me saame rääkida piisavast tasemest ja et meil on piisavalt inimesi, kes on valmis oma elundeid loovutama. liikmesriikide tasandil on palju tööd ära teha, aga koos saame teha ka Euroopa tasandil, me räägime siin kvaliteedist, turvalisusest, kindlusest, asi, see protsess iseenesest on ju hirmutav, Maria Larson. suur tänu ja suur tänu selle väga suure huvi ülesnäitamise eest ja väga palju põnevaid küsimusi esitati, väga lõbus kohtumine loodetavasti äh, tõusen ülesande kõrgusele ja vastan äh, küsimustele hästi. küsimused, mis puudutavad grippi ja vananemist. see, et äh, rahvastik järjest vananeb, kõikides liikmesriikides on ju demograafilised arengud olnud sellised, et inimesed vananevad, on ju positiivne see kõik näitab seda, et äh, meie ühiskonnad on heaoluühiskonnad ja me peame olema rõõmsad selle üle. meile ju meeldib see, et meil on palju eakamaid inimesi, kes on aktiivsed, kelle tervis on korras ja see tähendab seda, et nad saavad kauem ka tööturul olla aktiivsed. ega tööl käimine on ju, on ju tervem inimene. töö teeb terveks asi on aga selles, et äh, me peame olema valmis ka äh, inimesi ravima, kui neil seda peaks olema vaja. vananemisega üsna tihti kaasnevad äh, erinevad vaevused ja haigused ja tihti ka just sellised haigused nagu Alzheimer kuid ma olen veendunud, et äh, me saaksime palju kasu lõigata koostööst, kui me ajaksime seda koostööd äh, selgematel alustel. ja seega tunnengi nii suurt heameelt äh, nõukogu troikas tagatud koostöö osas. väga oluline on, et see temaatika oleks pidevalt päevakorras ja et äh, oleks järjepidevus tagatud ja mina Rootsi eesistuja esindajana tahaksin näha, et äh, need küsimused oleksid äh, natukene kindlamalt paigas meie päevakorras. meil on muidugi ka statistikat vaja paremat, eriti selles osas, milline tähendus on vananemise kvaliteedile meie meetmetel. ja kõigepealt üritame siis ähm, nõukogus äh, detsembris jõuda ühispositsioonile, muidugi ekspertide konverents on see, kes meile peaks andma aluse meie tööks. Äh, ootan põnevusega seda tööd, see on väga oluline, see on keskse tähendusega ja see peaks olema pidevalt päevakorras Euroopa Liidus. me peame kogemusi vahetama ja selles osas, kuidas me sellele väljakutsele läheneme Need, see kõik on väga oluline, kui me tahame äh, vanurite eest tulevikus hästi hoolitseda. küsimused gripi kohta tahaksin rõhutada seda, et me võtame seda kõike väga tõsiselt ning äh, tegelikult äh, jookseme kella vastu nii-öelda, me peame tegutsema väga kiiresti. me saame rääkida muidugi ainult nendel alustel, mida me seni teame. asi on aga nii pakiline, et me ei saa jääda, jääda ootama detsembrit, vaid tegutseda tuleb juba varem. ka selles osas äh, on oluline välja öelda, et tegemist on liikmesriikide pädevusega siiski otseselt. ja erinevad liikmesriigid on ennast ette valmistanud erinevalt. liikmesriikide valmisolekut on ka hinnatud ja on öeldud, et üldiselt on pilt väga hea. kuid ega siis see ei tähenda seda, et koostööd ei oleks võimalik teha. ja sellel koostööl on teatav öö, äh, lisaväärtus ja Maailma Terviseorganisatsioon äh, jälgib olukorda globaalsel tasandil, kuid teatav mõte on ka sellest, et mõningaid asju lahendatakse siiski koostöös Margarita Chan, mis tema ütles, puudutab just nimelt Euroopa Liidu seisukohti, on liikmesriike, kes tahavad minna kaugemale kui teised ja igal juhul me üritame leida uut strateegiat liikmesriikidele, mis loodetavasti saab vastu võetud kaheteistkümnendal oktoobril. Need küsimused, mis on päevakorras täna, võtsin läbi äh, Äh, hommikuses avalduses, aga näiteks kommunikatsioon on üks nendest teemadest ja mul on väga hea meel muuseas selle üle, et äh, minu äh, hotellis, kus ma siin Brüsselis praegu elan, oli juba liftis ja ka siin hoones infot pandud üles selle kohta, kuidas viirusega nakatumist vältida nii et äh, selliseid meetmeid on meil vaja, aga seda saab teha ainult läbi koostöö, meil on vaja ühtset kommunikatsiooni lähenemist. see puudutab ju ka globaalset solidaarsust. mida siis teha, kui vaktsiini ei ole piisavalt? kas me ostame neid koos või eh, kuskil riigis ülejäänud vaktsiin eh, müüakse edasi teisele riigile, kuid need on tõsised küsimused, mis toovad endale kaasa ka juriidilisi raskuseid. aga komisjon tegeleb nende asjadega selleks, et eh, tulla välja soovitusega ja meie omalt poolt teeme intensiivselt koostööd komisjoniga. nüüd rääkides vaktsineerimisest Äh, ja ohutusest, siis selles osas olen ma täiesti veendunud, et see ohutussüsteem, mis on praegu paigas, toimib väga hästi. igal liikmesriigil on oma süsteem. nii et kui vaktsiin on valmis ja heakskiidu saanud, siis äh, võiks minu meelest täiesti ohutult äh, ka tarbida seda vaktsiini. oluline muidugi on äh, testid läbi viia ja ootame need katsed ära. keegi esitas küsimuse laste vaktsineerimise kohta. praegu on öeldud, et alla kolmeaastased lapsed peavad ootama veel vaktsineerimist, kuid järk-järgult siis hakkame vaktsineerima ka äh, alates kuuendast elukuust äh, lapsi, nii et see on üks väga oluline soovitus. oluline muidugi on ka see, et äh, riiklikud ametkonnad teeksid aktiivselt teineteisega koostööd, teeksid koostööd ka meie institutsioonidega. muidugi tuleb kõigepealt äh, see, mida me Euroopa Ravimiameti kohta eile kuulsime, on minu jaoks täiesti uus, kuid eks infot tuleb kogu aeg juurde, see on normaalne ja tuleb alati minna infoallika juurde, et äh, saada tõele jälile. aga see on ju normaalne, et äh, sellistel aegadel, kus kõik liigub väga, muutub väga kiiresti, tulevad võib-olla vastused alles natuke hiljem. kuid äh, see on väga tähtis teema meie jaoks, on ka erakorralise nõukogu kohtumise teemal ja meie tahame omalt poolt panustada just nendele valdkondadele, mis te-, toovad lisaväärtust Euroopa Liidule. ja vaktsineeritakse rahvast seal, kus see on võimalik. ja veel alkoholist, suur tänu avaldatud toetuse eest, tähtis see teema on sellepärast et eurooplased on maailmas alkoholi tarbimisel esirinnas ja see tõstatab ka teatavaid küsimusi. väga huvitav oli minu jaoks jälgida ka nõukogus peetud arutelusi, sest et eh, nõukogu on täna eh, üksmeelel selles osas, et alkohol on rahvatervist puudutav küsimus, seda tuleb tõsiselt võtta. Eh, ja eriti, mis puudutab noorte alkoholi kuritarvitamist sooviti karmimaid meetmeid kui äh, ekspertide konverentsil, aga loodetavasti see kõik jõuab ka nõukogu lõppjäreldustesse vormuda. ja veel mõned küsimused. Antonia Pananova esitas küsimuse rahvatervise kohta ja teavitamisest ja ka komisjon on oma teaduse esi-, esitamas seda teatist septembris. ja meie oma eesistumise ajal sellest ei räägi ja Christopher Fjellner, kelle küsimus oli lühike, nimelt nuusktubaka kohta, vastus ka lühike, nuusktubakas ei ole e, e, meil plaanis võtta esile. aitäh ministritele. me väga tähelepanelikult jälgime, mis nendest teemadest edasi saab, sest need on meile väga südamelähedased äh, ja me soovime teile palju edu, sest inimesed tõesti ootavad, et me, nendest äh, midagi ei tuleks. Äh, istung on lõppenud, me kohtume kolmekümnendal septembril